Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 24 kuulutaksin nüüd välja kahekümne neljandal märtsil peatatud osaistungjärgu jätkamise. kahekümne kolmanda ja kahekümne neljanda märtsi istungi protokollid on kõigile laiali jaotatud, kas kellelgi on märkuseid selle protokolli kohta? kui ei, siis loeme need vastuvõetuks. kallid kolleegid, mul on teile teha üsna mitu teadaannet. kahekümne kuuendal aprillil möödub kakskümmend viis aastat eh, inimkonna ajaloo kõige suuremast tuumakatastroofist Tšernobõlis. pärast kahtekümmet viit aastat tahaksime mälestust avaldada neile, kes oma elud kaotasid selles õnnetuses või maadlevad tänaseni tuumakatastroofi tagajärgedega. Nõukogude Liidu ametkonnad varjasid katastroofi maailma eest, aga ka omaenese rahva eest. see tähendas seda, et väga raske oli võidelda äh, selle katastroofi tagajärgedega. hiljem äh, kujunes Tšernobõlist koostöö näide rahvusvahelise äh, üldsuse ja puudutatud osapoolte vahel Tšernobõli sündmusi mälestades mõtleme me aga kindlasti täna Jaapani rahvale. Jaapani rahvale, kes samuti võitleb nii hiigellaine kui ka Fukushima tuumajaama õnnetuse tagajärgedega. ja veel, üheksakümmend kuus inimest sai aasta tagasi surma Smolenski lennuõnnetuses. sealhulgas hukkus ka Euroopa, äh, hukkus ka Poola president ja kaheksateist Poola parlamendisaadikut üks nendest äh, oleks äh, saanud koha ka Euroopa Parlamendis enamus lennuõnnetuses hukkunutest olid Poola riigi kõrged ametnikud ning väga paljud nende seast olid teie isiklikud tuttavad. mina tundsin pea poolt, pooli hukkunuid. ei ole tänaseni selge, mis oli selle lennuõnnetuse taga, ootame endiselt lisainformatsiooni. ja meie mõtted on nendega, kes ikka veel leinavad Euroopa Parlament tunneb äh, tõsist muret ka sellepärast, et äh, Ühendriikide ülemkohus äh, on tagasi lükanud härra Troy Davisi taotluse lükata edasi temale määratud surmanuhtluse täidesaatmine. tegemist on olnud äh, Georgia osariigi kohtu poole pöördumisega selleks, et härra Davisele määratud karistus muudetaks surmanuhtlusest ümber eluaegseks vangistuseks. ja lisaks teevad muret meile ka sündmused Elevandiluu rannikul presidendivalimised äh, selles riigis, mis oleks pidanud tooma stabiilsuse ja rahu, tõid kaasa hoopis hirmu ja vägivalda. Laurent Gabo peab tunnistama seda, et ta jäi kaotajaks nendel valimistel. me kutsume üles, et kõik äh, osapooled hoiduksid vägivallast tsiviilisikute vastu, rahvusvaheline üldsus peab tegema äh, kõik selleks, et peatada veresaun kõik need, kes on aga kuritegudes süüdi, tuuakse kindlasti kohtu ette ja Euroopa Parlament anda, annab endast parima selle tagamiseks. ja lõpetuseks veel, vastavalt minupoolsele lubadusele hoida teid kursis äh, korruptsioonijuhtumitega meie kojas, tahaksin öelda nii palju, et neljapäeval pärast kohtumist äh, fraktsiooni esimeestega äh, saatsin teile kirja, kus äh, siis sellest teemast rääkisin. me oleme võtnud väga konkreetseid samme selles suunas, et koostada käitumiskoodeks parlamendis huvigruppide ja lobistide jaoks, aga ka käitumiskoodeks Euroopa Parlamendi saadikute jaoks. parlamendi juhatus tuleb täna kokku õhtul kell kaheksateist kolmkümmend ning räägime sellest asjast uuesti ning äh, ürit- ja otsustame siis, kuidas selle asjaga edasi minna. härra Nikolson on palunud sõna. härra Nikolson, palun. suur tänu, härra president. lubage mul meenutada äh, laupäeval äh, Põhja-Iirimaal toimunud mõrva. mõrvati noor äh, politseiametnik, kes oli alles paar nädalat tagasi saanud